suur tänu, proua Jensen ALDE fraktsioonist. suur tänu, härra esimees ning äh, so-, so, õnnitlen teid uue ametikoha puhul, suurepärane on omada niisugust esimeest nagu teie. ALDE seisukoht on enam-vähem sama meelt nagu eelmised fraktsioonid liik-, ütlesid ja samuti, mida arvab härra Kolitšek. me rääkisime siin juba TEN võrgustikest ning samuti sellest, kuidas komisjon kavatseb ka kasutada seda lisaraha, mis tuleb äh, taastamisplaanist ning see näitab ainult seda, et projekte on tegelikult ju pa palju ja finantseerimisvahendeid nii palju ei ole. nii et ma arvan, et me peaksime ümber vaatama kogu selle rahakasutuse äh, seda, kuidas, selle, kuidas komisjon seda esialgselt soovitab. ma olen natukene mures ka lennuohutusameti pärast. me peaksime garanteerima, et me selle ameti ülesandeid laiendaksime ja suurendaksime ning seetõttu me peame neile leidma ka vajalikud rahanduslikud vahendid. vastasel korral muidugi kõik ametid peavad olema varustatud, kuid ALDE jaoks on transpordipoliitika ja reisijate õiguste tagamine väga olulise tähtsusega ning meile meeldiks ka äh, see, kui nende asjade jaoks taas eelarverida kasutusele tulek, tuleks. meil ei ole praegusel hetkel ootel ühtegi pilootprojekti, seda me võime ju kaaluda, me oleme olnud üsna edukad pilootprojektidega enne, aga see on suhteliselt keeruline menetlus ning me peame välja tulema ikkagi muudatusettepanekutega, juba enne, kui me läheme suvepuhkusele, sest et need muudatusettepanekud tulevad ikkagi tõlkida ja septembris on vaja hääletada, seetõttu on üsna tõenäoline, et praegu meil ei lähe, et me ei saa nii väga edasi selle asjaga. me toetame, ALDE fraktsioon toetab ka roheliste ettepanekut, roheliste projekti, meie arvates on see suurepärane projekt ning sellega tegelev saadik on ka väga-väga edukas. niisiis, see oleks meie seisukoht, aitäh suur tänu, proua Jensen. jah, loodetavasti te saite sekretäriaadist transpordi ja turismikomisjoni dokumentide mapi ning loodetavasti saite ka mapi kõikide dokumentidega nende kohta, mis komisjonis praegu toimuvad ning kõige olulisem siin on Maikli on Michaeli dokument, mida me kindlasti peame käsitlema ja nüüd ma jõuangi härra Greenini rohelistest, palun. jah, nagu juba mainitud, eh, ma, me üldiselt toetame seda projekti Lichtenbergi aruandes, me, aruande kohta me otsustasime täiskogul, et tuleb mitte ainult raudtee, maantee, laevandus- ja lennundusprojekte toetada, vaid oluline on ka kolmeteistkümnes projekt, siis on vaja siia ikkagi rohkem vahendeid, me teeme siin muudatusettepanekuid, ma loodan, et nad leiavad toetust ilma rahata on siiski raske midagi saavutada, teisest küljest eh, nagu me tookord kartsime, eh, kui me komisjonis asja arutasime, siis ikkagi eh, viimaste aastate, aastakümnete jooksul on väga vähe raha olnud TEN võrgustiku jaoks ja vaja oleks kahekümne miljardi euro peale summat suurendada projekte on võimalik toetada viiekümne protsendi ulatuses, meie arvates on absoluutselt vajalik äh, riik, liikmesriikide tasandil äh, need maanteelõigud, mis on väiksema tähtsusega äh, siseriiklikust seisukohast, aga mis on Euroopa seisukohast olulised, need vajavad suuremat toetust ja viiskümmend protsenti tuleks lisada ka kõikidele piiri üle, piiriületuslõikudele. ma ei ole veel märganud, et si-, rahvus, et riikide tasandil oleks olulised ainult raudteeprojektid, riikide tasandil on olulised ka kõik muud projektid eh, ja väga palju investeeri-, eh, tuleb investeerida ka muudesse transpordiliikidesse. Eh, me oleme nüüd kõik läbi arvutanud ja me jõudsime tulemusele, et tegelikult ei ole mitte midagi muutunud, sest et kvoot on liiga väike äh,, ja liikmesriigid äh, ei ole Euroopa huvides piisavalt palju tegutsenud. me peame äh, rohkem investeerima, me ei saa kaheksa, kahekümnelt miljardilt minna üle kaheksale. me ei saa ja teha nii, et äh, me jätame selle teise või kolmanda lõigu lihtsalt rahastamata ja siseriiklikul tasandil ja loodame, et Euroopa Liit tuleb meile appi. tegelikult peavad ka liikmesriigid panustama ja me ei saa teha nii, et ainult Euroopa Liit peab kõike rahastama ja see on küsimus, millest tuleb tõsisemalt rääkida. tänan, Michael. viimane sõnasoovijatest, härra Bradburn. tänan jah, mul oli paar kommentaari. ja äh, täpsemalt agentuuridega äh, seotud äh, eelarve kohta, eelarveridade kohta. kuna nendest on palju juttu olnud ja on ka oldud mures Euroopa lennundusohutuse edasise tegevuse pärast ja siin dokumendis äh, pakutakse äh, siiski välja kulukohustuste äh, assigneeringute kasvu. aga möödunud aastatel on siiski olnud palju kriitikat selle agentuuri tegevuse kohta, selle ülesannete kohta, mis on üha laienenud ja teiseks Äh, kuidas siis äh, hinnatakse tehtud kulutusi ja meil igatahes on olnud ähm, juttu sellest, et keskmise suurusega ettevõtetel on äh, kulutused märkimisväärselt kasvanud ja mõnel juhul siis lausa kümnekordselt ja see ei ole muidugi hea näide, nii et äh, tekib tõesti äh, mõte, et peaks rohkem äh, raha eraldama. ja sellest on ka varem juttu olnud, et nende agentuuride tööd tõhustada, nii et siin on tegemist ähm, minu meelest, kui anda rohkem raha, siis läheb asi veelgi hullemaks, tänan okay,. We... tänan nüüd on veel viis sõna soovijat. ja siis sellega piirdumegi. tahaksin, et me jõuaksime siiski küllalt kiiresti proua Jenseni raporti juurde. esimene kõneleja, härra Kook. ja palju tänu kolmas eh, tegevusprogramm, eh, mis puudutab eh, maanteeohutust, jõuab just lõpule. meil on vaja ka neljandat ja selle jaoks on vaja piisavalt vahendeid eral-, eraldada. siin on vaja rohkem uurimistegevuste jaoks vahendeid logistika, infrastruktuuri jaoks. tänan. jah, tänan, härra Aela Sender proua Jalasand. jah, tänan, esimees. loomulikult olen ma täiesti nõus härra Kolitšeki järeldustega, me ei saa olla nõus e, nõukogu poolt pakutud kärbetega ja iseäranis just siin. üle-Euroopaliste transpordivõrkude kohta ja eh, alguses oli ka eh, plaan eh, lülitada need Euroopa majanduse taastamiskava, aga nüüd on sellest loobutud, loobutud. edaspidi võiks komisjon siiski meile öelda, missugune on asjade seis tegelikult. Marko Polo puhul on kahju, võib-olla kolledžeks võib seda ka paremini selgitada, kuidas seda olukorda siiski parandada. tegemist on programmiga, perspektiivika programmiga, räägitakse koos äh, talitlusvõimest. kuidas seda programmi seega äh, parandada, kuna tegemist on olulise programmiga? kuidas anda talle nii-öelda äh, impulss? härra Kolitšik peaks ka täpsustama, mis toimub turismi pilootprojektiga. ja meenutaksin ka teile ja esimehele, et eile, kui ma ei eksi, räägiti sellest, et transpordi ja turismikomisjon ei käsitle üldse turismiküsimusi. see oli niisugune etteheide meile. nii et tulevikus peaksime rohkem tegelema äh, turismiga, võttes arvesse õiguslikku alust. nii et võib-olla härra Kolitšek võiks ka seda oma raportis puudutada. mis puudutab lennundusohutust, siis äh, mina sooviksin, et komisjon kirjeldaks äh, veidi paremini, kuidas, äh, missugused on selle ülesanded. näiteks Hispaanias oli palju segadust selle agentuuri ülesannete osas kas nad osalevad juurdluses, kas probleemid on personaliga, aga muidugi on ka sertifitseerimise küsimus. edasi EMSA, mis on ka äärmiselt tähtis, Euroopa Meresõiduohutuse Amet. siin on juttu kulukohustuste assigneeringutest, maksete assigneeringutest, siin on võib-olla mingisugune vahe, millest ma väga hästi aru ei saa, aga võib-olla Argoitšik võiks seda meile paremini selgitada. aga võin ka kinnitada, Eh, nüüd proua Foster. Uh, jah, tänan, esimees ja ka õnnitlused uue ametikoha puhul selle komisjoni juhatamisel. mul on väga lühike kommentaar ja EASA finantseeringute kasvu kohta Euroopa Lennundusameti kohta seega. nii palju igatahes, kui mina sain aru ja lähtudes sellest, mida ütles kolleeg Bradburn, loomulikult peame me vastu võtma otsused, kas tegemist on sõltumatu organisatsiooniga, mis ei sõltu tootjate vahenditest või tegemist on agentuuriga, mis tegeleb ohutusega, kuna see on sõna on tema nimetuses ju sees. seda tuleks selgitada. ja eelarvet vähendatakse, samas äh, agentuur soovib äh, suuremat vastutust äh, sõltumata tema enese tahtest. aga ma arvan, et kõik Euroopas on selle pärast mures. on ka FEE millega me peame ka äh, tegelema. aga ma ei ütle seda, et äh, parlament ja Euroopa äh, Liit peavad kogu raha agentuuridele leidma, aga me peame siiski vaatama, kuidas neid finantseeritakse, mitte lühikeses perspektiivis, vaid pikemas perspektiivis ja seoses vastutusega, mida me soovime nendele panna, et nad hästi äh, toimiksid ka edaspidi. ja nüüd äh, väikesed, äh, väiketootjad, väikeettevõtjad, nemad on tõepoolest väga raskes olukorras. tänan. tänan, mul on veel kolm kõnelejat, härra Lüftenberger kõigepealt. proua Lüftenberger, palun. ja herzlichen Dank. jah, palju tänu paar sõna nüüd äh, TEN-võrgustike õigustamiseks. Need praegu äh, tegeletakse ainult äh, majanduse elavdamise küsimustega. siin me võime siin ehitada ju püramiide, meil on seal ka vaja väga palju ehitajaid me peame tegema midagi, millel on no, ikkagi transpordipoliitika seisukohast mõte, kui aga projektil ei ole mõtet, siis võib selle pigemini jätta tegemata ja kasutada neid vahendeid muudes projektides, kas või ehituses. ja väga palju on vahendeid, millest ei ole räägitud see on seotud võib-olla liikmesriikide Eh, väheses võimekuses eh, projekte kaasrahastada. Eh, siin on täiesti taju, täiesti tajutav olukord, et liikmesriikidel ei ole piisavalt vahendeid. küsimus on selles, et väga paljud projektid no, no, vajavad küll raha, aga need ei vasta nõuetele ja siin tekibki probleem. kui tingimused ei ole täidetud, siis ootavad meid jälle ees uued skandaalid seoses nende projektidega. kui Marco Polo eh, puhul eh, peab väga hoolega vaatama, eh, kuidas seda projekti lahendada positiivselt, see on probleem, mis tuleb kiiresti lahendada mis puudutab turismi, siis ma olen täiesti nõus no,, selle üle tuleb rääkida. minu ettepanek on näiteks rääkida ka sellest, mis oli täiskogul arutusel, Hispaania kinnisvara probleemistik. siin oli täiskogul väga elav arutelu. ma leian, et see on probleem, millega me peame tegelema see on mitte ainult Hispaania nähtus, see puud-, see Mm, puudutab ka teisi liikmesriike. ja äh, siin on tegemist äh, suure veaga turismis üleüldiselt. ja mis aga puudutab musti nimekirju, siis äh, ka see tuleb kõne alla võtta võimalikult kiiresti. ka rahastamise küsimuses tuleb vaadata, kas siia tuleks raha rohkem eraldada. tänan. tänan järgmiseks härra Brandes Pascal. tänan, härra Simson. õnnitlused ka teie uuele ametikohale valimise ähm, puhul. ma olen täiesti kindel, et te juhite meie koosolekuid igati tasakaalustatult ja mõistate äh, kõikide kõnelejate kommentaare suurepäraselt. kaks kommentaari tuleb minu poolt. esiteks on mõningate prioriteetsete äh, projektide puhul ettevalmistustöödega olnud päris äh, palju hilinemist. Äh, ja lisaks sellele olid need suured kärped, mistõttu on meil nüüd vähem kui kaheksa miljardit eurot, aga seega nüüd on oluline, et me tegutseksime kiiresti edasi. Portugali, Hispaania, Lõuna-Euroopa võrgustikul on äh, investeeringuid äh, kõvasti puudu kuni aastani äh, kaks tuhat kümme. edasi, meresõiduohutuse osas on mul kahju, et maksete assigneeringuid nõnda palju vähendati. me peaksime siiski suutma äh, piisavalt asju ette näha, et ei oleks äh, niisuguseid hilinemisi enam. kuna agentuuril peab olema siiski vajalikul hetkel äh, vajalikud vahendid tema käsutuses ja minu arvates ei ole see praegu aktsepteeritav täna. tänan ja proua Tiko. tänan. Äh, mis puudutab Euroopa, äh, üle-euroopalisi transpordivõrke, siis äh, tõesti paljude projektidega on hiljaks jäädud ja parlament on teinud ka uurimuse, mis näitas, et selle tõttu on ka kulud tuntavalt suurenenud nii et nende projektide äh, kogukulud on hilinemise tõttu kasvanud, nii et ma arvan, et me peaksime seda kõike vaatama laiemast perspektiivist, äh, võttes arvesse ka äh, edaspidiseid kulutusi. ka täna ähm, pärastlõunal tuleb eelarve kontrolli komisjonis arutelu komisjoni otsuse üle, mis puudutab just nimelt äh, kahe tuhande üheksandal aastal selle raames äh, finantseeritavaid projekte ühe miljardi euro ulatuses. ja mis puudutab ettevalmistavaid meetmeid, siis äh, minul on küll kahju sellest, et ohutu parkimise vahendeid on vähendatud, kahjuks on äh, Euroopal eh, siin valdkonnas veel palju ära teha. meie tahaksime, et seda eelarvet eh, suurendataks ja laiendataks ka alasid, kuhu niisuguseid parkimisalasid ehitataks. aga paraku on neid summasid siin vähendatud. mis puudutab eh, laevatransporti, siis ja äh, noh, Marko Polo väga oluline ja ka jõetransport peaks olema meie tähelepanu äh, keskpunktis. Äh, Donau jõele peaks rohkem tähelepanu pöörama ja ma loodan, et selle ametiaja jooksul suudab Euroopa Parlament luua vastava töörühma. ja viimaks on mul ka äh, kahju äh, turismi äh, siht, sihtkohtade osas, et siin ei ole mingeid uusi meetmeid ette nähtud, et, et seda edendada. tänan komisjoni poolt härra Palkei ja härra Rõdov. Miss uh, Chairman uh, um,. Can... härra esimees, ma tulin natuke liiga vara ja vot see siin ongi käes, mis ma selle eest tasuks saan, et tulin liiga vara. kõigepealt soovin teid õnnitleda selle eest, et teid transpordi ja turismikomisjoni esiotsa määrati ja hakkan pärast põhjalikumalt käsitlema transpordipoliitikat, kuid alguses püüan, püüan natukene rääkida nendest küsimustest, mida siin juba puudutati, kuigi eelarve eest vastutav isik ei ole siiski kohal. kõigepealt tahaksin teile edastada hea sõnumi ning nimelt viimastel aastatel, kui me oleme koos töötanud eesmärgiga, et Marco Polost saaks kõige edukam projekt, siis tõesti, praegu me olemegi niisuguses olukorras, et Marco Polo on arenenud oluliselt paremini, kui ta mõn-, varem arenes. ühelt, ühest küljest tundub, et Marco Polo oli programm, mis vanasti liiga hästi ei töötanud, aga nüüd on see hulk oluliselt paremini hakanud minema, kahjuks küll ei ole meil jälle praegu tema jaoks piisavalt raha, aga me tuleme selle juurde pärast tagasi ja räägime sellest põhjalikumalt ning sellega, sellega seonduvad ka täitevasutuse ülesanded, mis on püüdnud äh, programmi paremaks teha, mis on kulutusi paremini äh, püüdnud korraldada ja üldjoontes püüdnud kogu asja paremaks teha. mis puudutab nüüd üle-euroopaliste transpordivõrkude üldist finantseerimist, siis minu arust on siin parlament ja komisjon enam-vähem ühte meelt alati olnud ja praegu ei ole tõesti rohkem mitte midagi muud öelda, et ka meil on väga kahju, et eelarvet meie jaoks ei suurendatud ning me peame tulema toime selle eelarvega, mis meil praegu on olemas ja hiljem ma äh, natukene räägin ka majanduse taastamise programmist ja sellest viiesajast miljonist, mis me äh, oleme lisaks saanud oma esialgsele eelarvele. nüüd Lennundusohutusameti ehk EASA kohta äh, sisuliselt oleks sellel teemal tarvis pikemat arutelu pidada, minu arust juhiti igati õigustatult tähelepanu asjaolule, et EASA-ga seonduvalt, seondub kaks filosoofiat. kas on tegemist regulatiivse ametiga, mida, mis saab öö, äh, toetust riiklikest fondidest ja mis öö, äh, hoolitseb ohutuse eest või siis on meil niisugune agentuur või amet, mida finantseeritakse igasugustest tasudest ja maksudest. lõppkokkuvõttes me jõuame ilmselt sinnamaani, et EASA puhul on tegu äh, seguga osaliselt investeerit-, finantseeritakse teda riiklikest fondidest ja osaliselt siis äh, igasugustest tasudest. nüüd proua äh, Jaala nimetas äh, õnnetusi ja nendest ma räägin ka põhjalikumalt siis, kui me jõuame äh, õnnetuste küsimuse juurde, sellepärast et mul on, meil on plaanis käsitleda õnnetusi puudutavast seadusandlust. ja nüüd äh, selles küsimuses, mida puudutas proua Tikau, meil on pädevused komisjonina tegutseda äh, erinevates valdkondades Donau jõel ja minu arvates me peame tõesti väga tugevat ja tõsist mõju avaldama. meil juba äh, sisevetetranspordi koordinaator on olemas, kes tegeleb Donaul toimuva äh, laeva transpordiga, aga lähemate kuude ja aastate jooksul on meil kindlasti tarvus, tarvis palju, palju integreeritum äh, ta no, Donau piirkonna strateegia välja töötada, täpselt nii nagu tegime Balt-, äh, Läänemerel ja nagu ka Vahemerel, see oli praeguseks kõik, suur tänu. suur tänu, nüüd härra Roit, jah, meile meeldib ka väga see Donau nimetamine ja Donau strateegia niisiis, kolleegid. oi, vabandust, te soovisite veel sõna, aga kui, siis väga lühidalt. jah, Brian. võib-olla natukene hiljem saaksime üksikasjalikuma ülevaate üle-euroopaliste transpordivõrkude eelarve kohta komisjonilt. see küsimus eriti selles osas, mis puudutab äh, taastamisplaane, aitäh. ja ma võtan selle arvesse, aitäh. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes august. see on täpselt keset teie suvevaheaega, nii et ma olen üsna veendunud, et te kõik töötate väga kõvasti eelarve kallal, olge te, kus te siis parasjagu juhtute olema vastuvõtmine transpordikomisjonis on planeeritud teiseks septembriks. see on teise septembri teisel teisel koosolekul peab see olema kindlasti vastu võetud ning hääletus täiskogul toimub oktoobris nii et ma loodan, et te saate esitada oma muudatusettepanekud neljateistkümnendaks augustiks nii et me saaksime arutada seda septembri esimesel koosolekul vastu võtta septembri teisel koosolekul ja hääletusele saata saata täiskogule oktoobris need küsimused mida tõstatasid proua foster ja veel mõned mõned saadikud, nendes küsimustes ma arvan, et ma uurin natukene maad ja me üritame seda käsitleda vastavate esindajatega septembri koosolekul, nii et valmistage oma küsimused ette. nüüd järgmine päevakoht, korrapunkt, mis on siis intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja selles küsimuses on raportööriks proua Jensen, niisiis palun, proua Jensen suur tänu, härra esimees. ma ütlen paar sõna selle kohta, kusmaani me oleme selle raportiga jõudnud. intelligentsed transpordisüsteemid. see hõlmab väga palju erinevaid asju, see hõlmab äh, kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist, parema turvalisuse ja keskkonnasõbralikuma transpordi tagamiseks ning komisjoni ITS plaan ehk siis intelligentsete transpordisüsteemide plaan püüab kasutada ära seda süsteemi maanteetranspordis ning vaadata, kuidas erinevad transpordiliigid on omavahel seotud. selle tegevuskavaga tuli kahe tuhande kaheksanda aasta lõpul välja komisjon ning meie parlamendis uurisime seda selle aasta esimese poole jooksul. selles küsimuses võiks öelda, komisjoni lähenemises võiks öelda, on kaks osa. esiteks on toodud välja kuus valdkonda, kus on vajalik mingisugune tegevus ning siin on tegu kokkuvõttega niisugustest tegevustest, mis juba toimuvad, näiteks andmete kogumine, niisuguste andmete, mida saab edastada autojuhtidele, pidades silmas eelkõige siis seda, et autod varustatakse turvaseadmetega niimoodi, et transport oleks turvalisem ja ohutum üldiselt, siis me tahaksime ka salvestada mingisuguseid andmeid, mitte et me sooviksime niisugust ühiskonda, kus kõike ja kõike kogu aeg jälgitakse, aga me soovime parandada ohutust ja turvalisust. parlamendi seisukoht komisjoni algatuse osas oli selline, et vaja oleks koostada direktiiv selles küsimuses, nii et riigid saaksid võtta endale kohustused selles valdkonnas edu saavutamiseks ning selles küsimuses ongi nõukogu ja liikmesriikide vahel lahkarvamused, et missuguses, kui suures ulatuses peaksid need meetmed olema kohustuslikud komisjon näeb ette tervet hulka kuulamisi ja töörühmades peetavaid arutelusid, kus huvitatud osapooled saavad äh, saaksid siis omavahel arutada, mida teha, et intelligentsete transpordisüsteemide projektile rohkem eluvaimu sisse puhuda, et ta tõesti kuidagi liikuma panna, panna. aga siin on meil nagu niisugune muna ja kana küsimus tee äärtes luuakse küll niisuguseid seadmeid, mis suhtlevad autodega, nii et on tarvis vastuvõtu ja edastamise süsteemi, aga me peame kõigepealt küsima, et kas kõigepealt tulevad autod varustada vastavate seadmetega, mis võtavad vastu infot sealt tee äärest või siis peaksid kõigepealt olema need need seadmed tee ääres olemas, nii et see on nagu muna ja kana, kes oli enne. ning seetõttu me peame tõesti huvitatud osapooltega kõik läbi arutama, meil peavad olema paika pandud kindlad standardid, samuti peame tagama, et koostöö võimaldab meil lood, luua kõik need vajalikud süsteemid ja et me saame selle tõesti lõpuks tööle panna. tegevuskava osas peaks jõud, jõutama eelkõige kokkuleppele ning kogu selle tegevuskava eesmärgiks on uurida ja vahetada kogemusi seejärel vastav komisjon või töörühm uurib need kogemused töötab need kogemused läbi ja selle alusel me saaksime otsustada missuguseid standardeid üldse oleks võimalik kehtestada parlamendi raportis püüdsime me kindlustada et on paika pandud need valdkonnad, kus on võimalik standarde luua ning et luuakse ka niisugune komisjon või töörühm, mis käsitleb kõiki neid standarde ning see on väga spetsiifilise eesmärgiga töörühm, nii et me ei esita komisjonile mitte mingisugust niisugust Äh, äh, suvalist luba me ei anna komisjonile nõuda liikmesriikidelt erinevate standardite rakendamist me tahame saada kõigepealt selgust me tahame et need standardid oleksid väga väga selged äh, ja nõukogu teeb see nõukogud teeb see asi ka natukene närviliseks sest et kõik need asjad maksavad ja liikmesriigid peavad tulema niisuguste finantsvahenditega välja aga samas on meil ikkagi oluline, kuidas me, kuidas me selle lõpu, lõpuks siis sõnastame, kas me tuleme välja direktiiviga või lihtsalt vastastikuse mõistmise memorandumiga. nii Tšehhi kui Rootsi eesistuja on mõlemad püüdnud sellesse projekti kõvasti energiat rakendada igatahes üks võimalus sellega tegelemiseks on nii, et me peame vaatama, kus on võimalik kasutada, missugustes valdkondades võib olla lihtsalt jagatud standard, mitte et meil oleksid täiesti ühised kindlad reeglid, võib-olla mõnedele riikidele mõnedes valdkondades saab anda rohkem võimalust vabatahtlikkuse aludel töötada. mulle meeldiks eelkõige, kui me jõuaksime kokkuleppele, see on asi, mida peaksid ka täna koordinaatorid hiljem arutama. igal juhul minul oleks väga hea meel, kui selle põhjal, mis me täiskogul parlamendis vastu võtsime, võiksime me alustada nõukoguga mitteametlikke läbirääkimisi. Rootsi eesistuja soovis teisel lugemisel kokkuleppele jõuda, nii et võib-olla on parlamendi ja nõukogu vahel võimalik jõuda kokkule ning pärast saaks sellest kokkuleppest siis nii-öelda esimene lugemine nõukogus ja sellisel juhul me lõppkokkuvõttes oleksime üsna kiiresti ühisele arvamusele jõudnud. ma muidugi ei tea täpselt praegu, kui elujõuline ja kui võimalik see on igal juhul peaksime me selle eesmärgi suunas töötama ning need läbirääkimised Neid ma võiksin ise juhtida koos oma variraportööriga mõnest teisest poliitilisest fraktsioonist ning loomulikult me annaksime komisjonile vahe pidevalt tagasisidet selles küsimuses, mida me juba oleme teinud, nii et meie püüaksime teile garanteerida, et me jätkame tööd lähtudes sellest samast alusest, mille võttis vastu eelmine parlament ning püüame alustada läbirääkimisi selles vallas, aitäh! suur tänu, Anne. koordinaatorid arutavad nii teie ettepanekut kui ka kogu äh, seadusandlust, mis on valmis esimeseks lugemiseks ning selleks, mida teha pärast esimest lugemist, seda me igal juhul arutame pärast seda koosolekut, nii et teie saate oma palvele või küsimusele suhteliselt kiiresti vastuse. nüüd härra Grosch, palun. Äh, jah, täpselt, äh, härra esimees ma ei ole just äh, väga tähenärija, aga siinkohal on küll selge, et meie oma komisjonis peaksime paika panema äh, selle, et äh, niisugused raportid, mis on esimesel lugemisel vastu võetud, niimoodi ka äh, läbi lähevad ja äh, kui siis nüüd rääkida sellest, mille, mida mainis proua Jensen, siis võib-olla on siin võimalik jõuda eelkokkuleppele, küsimus on aga selles, kas me kinnitame seda esimest, selle esimese lugemise tulemused äh, võib-olla me peaksime selle äh, kohe kõne alla võtma ja koostöös Rootsi eesistujaga juba praegu äh, selle läbi arutama. Äh, nii palju siis protseduuri kohta, mis aga puudutab tulemust, siis üldiselt olen ma nõus, kui kui esimesel lugemisel raportid kinnitatakse, siis äh, on nendega ka kõik korras. suur enamus toetas seda raportit, toetas ka muudatusettepanekuid ja need kahtlused, mis kõnele tulid, need on samuti kõikidele teada, üldiselt võib aga öelda, et äh, siin valdkonnas kasutatakse kaasaegseid tehnoloogiaid kõigepealt ohutuse tagamiseks, see on väga oluline sõnum, mis tuleb ka edastada väljapoole. ja oluline on ka see, et intelligentsed transpordisüsteemid peavad andma oma panuse keskkonnakaitsesse. siinkohal on meie käsutuses ka täpsed andmed, mis aga puudutab andmekaitset siis praegune olukord on küll niisugune, et liikmesriikide vaheline tegevus vajab rohkem koordineerimist. siin on tegemist tehniliste aspektidega. võimalused, mis praegu meie käsutuses on, neid tuleb lihtsalt optimaalselt kasutada. ja eelarves, eelarve kohta ma sooviksin öelda seda, et Äh, raskeveokid äh, vajavad eraldi tähistamist äh, ka uutes liiklussüsteemides meil on vaja luua sild teooria ja praktika vahel, me peame arvestama vahenditega, mis meie käsutuses on. oluline on mitte ainult intelligentsed transpordisüsteemide no, vajaduste ja eelarvevõimaluste äh, kaas-, äh, vahel tasakaalu loomine, äh, vaid oluline on ikkagi mõelda ka üksikasjadele, näiteks parkimisplatside olemasolule, nende paremale kasutamisele. ma leian, et meil on vaja luua tasakaal me peame panema paika, mis on kohustuslikud nõuded Äh, millised tingimused peavad olema täidetud. ma äh, leian, et raport on väga äh, hea, ma soovin proua Jensenile ja komisjonile palju edu selle töö lõpuleviimisel siin ja eesistuja on samuti valmis seda teemat käsitlema. suur tänu. <clears throat> jah mina olen täiesti nõus sellega, mida koosolek otsustab, kui pärast äh, seda arutelu te soovite otsustada, et veel, et juba mõned dokumendid võivad läbida esimese lugemuse, siis ma olen äärmiselt rõõmus, sellepärast et siis meie töö ju läheb kiiremini ja võimaldab ka raportööril tööga edasi minna ning need kohad, kus muudatused on vajalikud, on, on ka komisjonil võimalik mõelda, kus ja kuidas neid asjadega edasi minna, nii et mina olen igati nõus, kui me seda edasi arendame. nüüd härra Lightfried. mina toetan samuti seda ettepanekut. meil on viis-kuus valmis raportit. kuus raportit on täiesti valmis. see on viimase parlamendikoosseisu töö ja ma leian, et ei ole mitte mingit mõtet nende juurde tagasi pöörduda ja neid uuesti üle arutada. me peame asjadega edasi liikuma ja me võime lihtsalt äh, kolleegide töö heaks kiita, me peame mõtlema rohkem selle peale, kuidas edasi liikuda kui on soove muudatusi sisse viia, siis me saame kasutada siin täiesti tavalisi menetlusi, äh, panna äh, raporti teisele lugemisele, ma leian, et kolleeg Jenseni lahendus oleks väga hea. ja kui me jõuame varasele kokku, eelkokkuleppele, siis ja, ja siin on tegelikult tegemist juba no niisuguse üldistes joontes ühele meelele jõudmise, me oleme siin juba üldistes joontes ühele meelele jõudnud äh, Ähm, ja ma ise äh, oma raportis samuti äh, püüdsin äh, ikkagi asja lõpule viia, see võttis väga kaua aega ja ma näen, et Jen-, Jenseni raportiga läheb siiski natukene paremini kui omal ajal minu raportiga, mis võttis, millega läks tõesti väga pikalt. olulised on minu jaoks siin kaks asja kõigepealt eh, mida eh, intensiivsemalt eh, transpordisüsteemid võrgustatakse, seda hoolikamalt tuleb ka kontrollida, millises, millised on sellega kaasnevad ohud süsteemid on väga mõistlikud, aga siin on vajalik väga hoolikalt kaitsta ka andmeid, andmekaitse peab olema kõrgel tasemel, samas on niisugused süsteemid ka väga kallid. tuleb pöörata tähelepanu sellele, kas lõpptarbijat oleks võimalik kulude katmisse kaasata ja näiteks eh, inimesi, eh, samas eh, on need inimesed, kes väga palju ei teeni, näiteks inimesed, kes kasutavad no, transpordivahendeid tööle sõitmiseks. tänan. jah, proua Lichtenberger jah, palju tänu, mina samuti äh, pean väga oluliseks seda, et me viimase äh, parlamendi raportid saaksime heaks kiita, siis oleks meil hea baas töö jätkamiseks ja me ei peaks neid uuesti läbi hakkama arutama. Äh, nii palju, kui see võimalik on. ja teiseks, mis puudutab sisu, vahepeal olen ma lugenud päris huvitavaid uuringuid. on teatud faktoreid, mida tuleb tõepoolest rohkem arvestada, kui seda seni tehtud on. ja näiteks liikluspsühholoogia uuringud näitavad väga selgelt, et mida rohkem eh, turvaseadmeid masina, eh, autodesse ja transpordivahenditesse esitatud on, ehitatud on, seda hooletumaks muutuvad juhid see tähendab seda, et võib-olla noh, ikkagi juhtide käidumine muutub selle mõjul hoopis teises suunas ja kas on siis mõttekas nii palju eh, investeerida sellistesse süsteemidesse, võib-olla oleks mõistlikum koolitada juhti, juhte rohkem. ma leian, et see küsimus on väga oluline Äh, siin äh, tuleb äh, arvestada transpordi ja liikluspsühholoogia aspektidega, enne kui me liikmesriikidelt nõuame väga suuri investeeringuid. ja tuleb mõelda, millesse on kasulikum investeerida. kui kõik need turvameetmed ei ole kasulikud, siis tuleks mõelda, kas seda ikkagi on vaja, võib-olla tuleks seda raha kasutada teisiti. ja amet, andmekaitse on samuti punkt, millega tuleb väga tõsiselt arvestada, see on üks põhilisemaid punkte. kui me siin, äh, siia piisavalt palju tähelepanu ei pööra, äh, siis äh, tekivad meil tõsised probleemid. siis võidakse meie projektid kõrvale lükata, oluline, olgu siis tegemist infrastruktuuriprojektidega, oluline on pikaajalises perspektiivis tagada ka andmekaitse, siin on meil tegemist eh, proua eh, kolleeg Sendri eh, raportiga, mis näitab, et nõukogu näiteks ei aktsepteeri raskete liikluskuritegude piiriüleseid, ülest uurimist. samas on see väga oluline punkt. ja juhid äh, peavad äh, teadma, äh, et nad vastutavad oma tegevuse eest, meie peame omakorda mõtlema, kuidas seda on võimalik teostada. Need on olulised punktid, millega tuleb arvestada. see on valdkond, kus kulutused on samas väga suureks läinud me peame vaatama väga hoolikalt, millised investeeringud on mõistlikud, kus on vaja investeerida rohkem andmekaitsesse, kus vähem. tänan. suur tänu, Eva. see on kontseptsioon, mis hõlmab ka intelligentseid autojuhte. jah, tegelikult intelligentsetest autojuhtidest tuleks tõesti ka rääkida. proua Tikau suur tänu. mina tahaksin samuti tänada proua Jensenit selle raporti esitamise eest ja selle tutvustamisest. me oleme suurepärast koostööd teinud ja ma usun, ka, et maanteetranspordi turva, ohutusele ja keskkonnakaitsele lisaks, kuna me siin räägime intelligentsetest transpordisüsteemidest, ja samuti nende liidestest teiste transpordiliikidega, peaksime me mõtlema, kas ei sobiks siia mitte täiendav, täiendav peatükk, mis käsitleks liikumist linnas. minu arust on oluline, et me ei vaata mitte ainult, missugused fondid on eraldatud tentide eelarvesse ja me näeme ka, et need summad on iga aastaga äh, suurenenud. samas aga ma olen üsna veendunud, et on veel üks oluline asi ning nõukogu mängib väga olulist rolli selles küsimuses ja nimelt tuleb arutada liikmesriikidega ning juhtida liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et aastal kaks tuhat kümme on meil eh, keskpika keskpikas planeerimises aeg üle vaadata, kuidas struktuurifonde on kasutatud. minu arust struktuurifondid on igati kasutuskõlblikud linnasisese transpordi parandamiseks ja seal saaks kasutada ka intelligentseid transpordisüsteeme. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on juba varem rõhutanud vajadust, et erinevad transpordiliigid peaksid olema paremini omavahel seotud ning ma tõesti loodan, et seda seisukohta seda jätkuvalt rõhutatakse, aitäh! suur tänu, komisjoni poolt härra Kanamitsos, palun. niisiis, igal juhul härra Kanamitsos, suur tänu, suur tänu härra esimees ja suur tänu proua, proua raportöörile väga põhjaliku ülevaate eest, kus me praegu selles küsimuses oleme meil on vaja eelkõige asjad liikuma panna ning ma arvan, et välja pakutud ideed on päris head. küsimus on aga selles, kas me need kõik ka saavutame. väga oluline on võtta arvesse kõike tehtud tööd, seda, mis parlamendis siiamaani juba on tehtud. minu arvates oleme me siin väga palju ära teinud, on toimunud erinevaid kuulamisi, nii et kõikide osapoolte seisukohad on ära kuulatud ja lõplikusse seisukohta kaasatud. praegusel hetkel on väike arusaamatus nõukoguga ning meie püüame seda parandada. nimelt äh, see seisukoht, mis on õhus, et meie komisjoniga tahame nagu saada tühja tšekki otsuste vastuvõtmiseks, tegelikult nii ei ole. esimeses osas me võtsime vastu mõned seisukohad, äh, panime paika teatavad tegevused, see oli nagu piiratud tegevuskava ja siis me jätkasime oma arutelu sellega, et kuidas äh, avalik ja erasektor omavahel äh, kokkuleppele saaksid. see ongi üks väga oluline küsimus. siis edasi me jätkasime nii jõe, mere kui raudteetranspordi aruteluga, kus ühel pool oli seadusandlus ja igasugune finantseerimine, see kõik, kogu see lähenemine oli, põhines teaduslikul alusel ning me hakkasime arutama äh, kõiki neid süsteeme, mida saaks kasutada nii Euroopa jõgedel, rannikualadel ja nii edasi ja nii edasi. selles vallas algas töö juba viisteist aastat tagasi. viisteist aastat tagasi asu-, alustasime raadio ühendustega autos seda ei kasutata nüüd väga ohtralt, kuid on siiski kohti, kus teda kasutatakse ning maanteetranspordi ohutuse paran-, parandamiseks, keskkonnakaitse parandamiseks peame me need süsteemid siis kõigepealt paika panema ning alustame siis võib-olla mingites valdkondades miinimumnõuetega, nagu ka parlament välja pakkus, aga seda peaksid siiski korraldama ja juhtima transpordipoliitika paika pandud eesmärgid, nii et kõikide nende, kõikide nende otsuste aluseks peaksid olema transpordipoliitikaalased otsused, sellepärast et siiamaani me oleme teinud ainult tehnilisi otsuseid. nii et minu arust tuleks alustada miinimumtasandil teenustega niimoodi, et need asjad liiguksid kiiresti läbi üle kogu Euroopa. nii et näiteks kõik autojuhid, olgu nad siis profid või amatöörid, kui nad alustavad teed kuskilt äh, Stockholmist ja tahavad jõuda Euroopa teise otsa, saaksid igal pool ühesuguseid miinimumteenuseid ning oluline on see, et me kaasaksime sellesse protsessi nii nõukogu kui ka parlamendi ja jõuaksime otsusele nii ruttu kui võimalik, sellepärast et me oleme juba kaotanud tohutult aega mõnedes valdkondades, viisteist aastat, kusjuures nendes valdkondades oleks, tooks, need kõik tooksid kasu nii tarbijatele, nii kodanikele, samuti ka tehniliste vahendite tootajatele, nii tootjatele, nii et me peaksime Euroopale näitama, et me suudame seda asja tegelikult korralikult teha, see on kõik, aitäh. tänan, Anne, kas sa tahaksid äh, millegi juurde veel tagasi tulla? jah, mul on äh, mõned lühikesed äh, kommentaarid, jah, kinnitan seda, mida eelkõneleja ütles. parlament on tegelikult komisjoni ettepanekut toetanud ja sellega põhjalikult tegelenud ja see baseerub äh, tööl, mida on tehtud juba mitme aasta jooksul, kuulamistel, töörühmades ja nii edasi aga siin on ka väga praktiline või pragmaatiline lähtepunkt, kuna me räägime siin äh, ühilduvusest Euroopas. kui äh, veoauto äh, juht asub teele Stockholmist, sõidab Kreekasse, siis peab ta toime tulema erinevate süsteemidega eri riikides, mis omavahel üldse ei suhtlegi ja tal on igasuguseid äh, vidinaid, mis äh, ei ühildu. nii et tal peaks olema niisuguse äh, vahendeid, mis lubaksid tal see tee läbida nii, et süsteemid kõik omavahel ka ühilduksid. ja seda ka rõhutati et me püüame nüüd leida niisugust süsteemi, kus siis äh, püütakse neid äh, äh, vahendeid sertifitseerida. juhil on tarvis teada, kus ta saab peatuda, kus ta saab puhata, kus niisugused alad asuvad ja nõnda saab ta ka kinni pidada oma töö ja puhkeaja nõuetest ja tal peab olema siiski äh, selline inimväärne äh, paik puhkuseks. Äh, tänan. nüüd veel üks sõna soovija. jah, väga kiiresti, siin on juttu olnud tehnoloogiast, ökoloogiast, aga põhiteemaks meie jaoks on praegu siiski ohutus. mina arvan et me peame tagama, et ei, juhti ei segata ega häirita sõidu ajal. inimestel on telefonid, nad räägivad telefoniga, kasutavad erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja see kõik segab nende tööd ja seda peab äh, tagama, et juhtimine oleks äh, ohutu. jah, tänan. Äh, ma olen, näen siin, et on tekkimas konsensus, te soovite edasi liikuda nendes kuues valdkonnas, millega on siis lugemine lõpetatud ja vaatan siin oma Äh, koordinaatoreid, kolleege ja mul on ka väga hea meel, et me saame siis äh, niiviisi konsensuse baasil äh, edasi liikuda. seega saame me nimetada vajadusel raportööre. nii et äh, see on tore, et me saame nõnda edasi liikuda, kes on nõus sellise tegevusega, kas on ka kedagi, kes on vastu, erapooletuid? Dirk tahab midagi öelda? jah, kas me peame ka leidma lisavõimalusi muudatusettepanekuteks? ja ei mitte midagi rohkemat kui seda, mis äh, võib olla ette nähtud siis teise lugemise juures, siis et äh, aga teisel lugemisel ei saa äh, väga palju muudatusettepanekuid teha. me võime siis kinnitada esimese lugemise, minna edasi teise lugemise juurde, aga me ei saa avada siin suurt arutelu uute muudatusettepanekute äh, tegemiseks, ma arvan, et siin on vist see on mingi seitsmes. seitsmes reegel, jah, Mattias. meil on vaja kolleegidele ka ütelda seda, et kõik need muudatusettepanekud on võimalik küll esitada, aga täiskogul hääletamisel teisel lugemisel ei saa me neid muudatusi sisse viia lihtsa häälteenamusega. seda tuleks meenutada, et kolleegid ei arvaks, et see nüüd lihtsa häälteenamusega läbi läheb. jah, teisel lugemisel peab olema kvalifitseeritud häälteenamus. aga muudatusi saab ikka teha. jah, kas see nüüd kõigil selge? siis saame edasi minna arvamuste vahetuse juurde energeetika ja transpordi peadirektoraadi peadirektori Mattias Roetega. ta tuleb siia laua otsa. nii et äh, palun, võta istet. siin on jällegi liikumisi meil on äh, väga hea meel, et saame sinuga järgmise viie aasta jooksul äh, tööd teha. nii, härra Rööte, palun, teil on sõna palju tänu, härra esimees. ma soovin kolleegidele näidata, et ma oskan küll saksa keelt, jah, ma alustan saksa keeles ja kogu peadirektoraadi nimel ja asepresident Tajani nimel ma soovin teile õnne komisjoni esimeheks valimise puhul. loomulikult õnnitlen ka aseesimehi nende valimise puhul mul on väga hea meel taas kord siin olla. ma näen siin väga palju tuttavaid nägusid, näen ka väga palju uusi inimesi. mul on selle üle hea meel. ja ma rõõmustan juba ette meie koostöö üle. ja see komisjon siin, seda tuleb nüüd küll selgelt öelda, on komisjon äh, mis äh, kasutab oma töös väga palju statistikat, lisaks kesk-, äh, lisaks äh, keskkonnakomisjonile. umbes kümme protsenti kõikidest kaasotsustusmenetlustest on läbinud just selle komisjoni. lugupeetud parlamendisaadikud, ka need, kes siin on uued, te ei ole sattunud just kõige kergemasse komisjoni Eh, seda alustuseks. Eh, viimaste aastate jooksul on meil kujunenud välja väga hea traditsioon teha usalduslikku koostööd omavahel ja mida mina omalt poolt teile saan pakkuda, eh, on jätkata sedasama ka uue parlamendi koosseisuga. kõik minu kaastöötajad, ma ise olen teie, me kõik oleme teie käsutuses väga paljud vanad kolleegid teavad, et me oleme teile alati kättesaadavad, see ei tähenda, et me peaksime alati olema ühel nõul. see on demokraatia demokraatlik protsess, et me püüame ühiselt leida parimaid lahendusi. nüüd ma läheksin aga üle inglise keelele. I will um, try and give you ma üritan anda teile ülevaadet ja äh, natukene ette planeerimist sellest, mida te kavatsete lähema paari kuu jooksul siin komisjonis teha. muidugi ma olen väga keerulises olukorras, sellepärast et me parasjagu ka, ka komisjonis toimuvad muutused ning seetõttu ma eeris, eelistaksin rääkida ainult konkreetsetest asjadest ja mitte hakata liigselt käsitlema tulevikupoliitikaid. küll aga olen ma samas ka väga heas positsioonis praegu, et rääkida konkreetsetest küsimustest transpordipoliitika tulevikus. me oleme just vastu võtnud mõned dokumendid selles vallas ning sellele ma eelkõige ennast, sellel ma eelkõige oma tänast sõnavõttu pühendangi. kui ma tohiksin, siis öelda, siis on kolm punkti, mis äh, Euroopa transpordipoliitika aluseks on esiteks kodanikud, siis kliimamuutus ja konkurentsivõime ehk siis kolm K-d, kodanik, kliima ja konkurents. on muidugi ka teisi elemente, aga nendesse kolmesse K-sse on hõlmatud kõik see, mida Euroopa transpordipoliitika eelkõige tähendab alustan konkurentsivõimega. transporditööstus moodustab umbes seitse protsenti SKT-st, umbes viis protsenti kogu pakutavatest töökohtadest ning selles esimeses valdkonnas, konkurentsi valdkonnas on jällegi kolm alapunkti. esiteks infrastruktuur, teiseks innovatsioon ja kolmandaks siseturg. meil on ilmselt suhteliselt hea ülevaade sellest, mida tähendab konkurentsivõime transpordivaldkonnas. siin on suuresti tegu tööstus, tööstuse küsimusega, samuti siseriiklike konkur-, konkurentsivõimedega, võimega ja nii edasi. Äh, vaadakem nüüd kliimamuutust. kliimamuutuse vallas tuleb endale aru anda, et umbes veerandi kõikidest kasvuhoonegaaside heitmetest tekitab just nimelt transport. transpordi äh, transpordis ei ole me suutnud juba üheksakümnendast aastast alates jõuda selgele otsusele kuidas vähendada äh, ka kasvuhoonegaase. üheksakümnendast aastast alates on kasvuhoonegaaside heitmed mis tulevad transpordist kasvanud enam kui ühe kolmandiku võrra ning võttes arvesse ka seda et aasta lõpus toimuvad Kop kopenhaageni läbirääkimised siis tuleb kindlasti arvestada et kliimamuutus saab olema vaieldamatuks üheks väga vaieldamatult üheks väga tähtsaks osaks transpordipoliitikas ning selles valguses tuleks püüda mingisuguseid alapunkte välja töötada, mis meil aitaksid seda lahendada. nüüd kolmas element transpordipoliitikas ehk siis kodanik. kodanik kui töötaja transpordisektoris ning samuti kodanik kui transpordiliikide kasutaja. Äh, sotsiaalne mõõde, ohutuse mõõde ning samuti julgeolekumõõde jällegi kolm alapunkti. niisiis kodanik jaotub, kodaniku alla kuulub samuti kolm alapunkti, nii et siis niimoodi ma jaotaksin punktideks ja alapunktideks need parameetrid, mida ma tahaksin eelkõige käsitleda, kui ma räägin transpordipoliitikast ning äh, asepresident Tajani tuli just välja teatisega tuleviku transpordipoliitikate osas ning selles me käsitleme ühiskonnas tulevikus toimuma hakkavaid muutusi ja suundumusi. esiteks vananemine, meil võib-olla saab olema vähem äh, riiklikke fonde, samuti võib-olla vähenevad, võib-olla on meil oskustöötajatest puudus, äh, siis ränne ja inimeste liikumine pan-, annab oma panuse transpordipoliitikasse, samuti kliima ja keskkonnamuutused, mida ma juba äsja nimetasin, kuid me peame ka andma aru endale, et meil hakkavad lõppema naftavarud või siis vähemalt hakkavad lõppema taskukohased naftavarud ning need hakkavad lõppema väga kiiresti. niisiis, küsimus on selles, võib-olla mitte nüüd just järgmise viie aasta jooksul, kuid järgmise kümne kuni kahekümne aasta jooksul peavad, peab meie transpordisüsteemides toimuma radikaalne läbimurre. me peame seda väga põhjalikult silmas pidama, kui me arutame oma edasisi plaane transpordi valdkonnas. siis urbaniseerumine. jätkuvalt inimesed kolivad Äh, rohkem linnastunud valdkondadesse ning suurema linnastumisega tekib veelgi rohkem saastatust ja veelgi rohkem ummikuid ning samuti tuleb arvesse võtta üleilmastumise faktorit samuti kaupade transpordi üleilmastumist samuti töö üleilmastumist kuid samas ka kogu maailma täiendavat motoriseerumist niisiis teataval määral oleme me silmitsi nii teie parlamendis kui meie komisjonis, samuti ka nõukogu, oleme me silmitsi väga, väga põhjapanevate küsimustega viimase viie aasta jooksul. ning minu peamine sõnum teile oleks täna see, et meil on valik. on valik, mille peavad tegema transpordi poliitikud, transpordi vallas töötavad inimesed, nad peavad ise panema paika tuleviku tegevuskava või siis või peavad nad laskma keskkonnakorraldajatel, äh, raha, rahandusega tegelejatel ja energeetikaga tegelejatel panna paika transpordialase tegevuskava. mina siiski soovitaksin, et järgmiste kuude jooksul koostööd tehes kõikide nende huvirühmade vahel, siis meie kui transpordiga tegelejad kui transpordi eest vastutajad peaksime võtma vastu seda väljaku- selle väljakutse see on täiesti kindlasti väljakutse ning see on ka väljakutse euroopa tasandil me peame leidma terve hulga vastuseid ja osa nendest tuleb leida piirkondlikul või kohalikul tasandil ja seetõttu peame me pidama silmas ka subsidiaarsust ehk läbi, lähimuspõhimõtet, me peame garanteerima selle, et me ei tee asju mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid asjad, mida on parem lahendada kohalikul või piirkondlikul tasandil, saavad ka lahendatud kohalikul või piirkondlikul tasandil ma arvan, et järgmiste kuude ja aastate jooksul toimuvates aruteludes peab subsidiaarsus alati jääma väga tähtsale kohale selle juba alga-, algatatud arutelu osas tulevane transpordipoliitika, teie tagasiside, teie, teie panus sellesse arustelu, arutelusse, kõige selle põhjal tuleb uus komisjon välja uue valge raamatuga Euroopa transpordipoliitika kohta. ma tahtsin teile lihtsalt tutvustada kõiki neid väga põnevaid asju, mis meie ees seisavad, mille peale me peame mõtlema, missugused küsimused me peame lahendama, kuidas tulla toime transpordipoliitika kolme olulise K-ga, millega me silmitsi oleme. kui ma tohiksin nüüd väga-väga kiiresti öelda veel paar sõna ja siis ma olen kohe nõus küsimustele vastama, aga väga kiiresti tahaksin ma nime, rääkida veel paarist dokumendist, mis tõenäoliselt teie tähelepanu keskpunktis on järgmistel kuudel. eelkõige äh, proua Ajala Sender juba ka küsis selle kohta, nii et suure tõenäosusega me tuleme välja äh, seadusandlusega, mis käsitleb tsiviillennundusõnnetuste uurimist. viimase kahe kuu jooksul oli kolm väga tõsist õnnetust eelmisel aastal juhtusid samuti mõned ning meile tundub, et, et EASA rolli tuleb täpsustada, kusjuures tuleb ka paika panna, kuidas erinevad, erinevad riiklikud õnnetuste uurimisettevõtted või ametid omavahel, omavahelist tööd rohkem koordineeriksid. nii et see on vaieldamatult üks osa seadusandlusest, mida me hakkame välja andma. kaheksandal septembril tuleb kokku konverents, mis hakkab käsitlema raudteesõidu turvalisust. Te kõik olete palutud sellele konverentsile. me peame äh, panema paika ka tegevuskava linna liikluse osas, see peaks toimuma septembri lõpuks. see tegevuskava saab olema Äh, niisugune, mis eelkõige käsitleb just nimelt kodanikku, konkurentsivõimet ja kliimamuutusi, kuid unustamata sealjuures lähimuspõhimõtet. praegu te vaatate läbi kodaniku õiguste seadusandluspaketti nii, äh, nii maantee kui meretranspordis ning kui ma vaatan, missugused on arutelud öö, nõukogus, siis tundub küll, et selle rakendusala, selle seaduse seadusandluse rakendusala osas on meil vaja teie toetust, nii et selles küsimuses on ka tulemas üsna, üsna huvitavad arutelud. siis me loodame, et, et nõukogusse jõuab ka, jõuavad ka raudtee kaubatranspordi ettepanek teisele lugemisele, seda, see juhtub ehk oktoobris. see on jällegi väga oluline ettepanek, mis peaks garanteerima, et meil on võimalus raudteel kaupa vedada ja teha seda olulistes Euroopa Äh, kaubatranspordi koridorides. ma ei hakka jällegi väga üksikasjalikuks siin muutuma ning mul oli väga hea meel kuulda, et te ka arutasite intelligentseid transpordisüsteeme ja seda, kui, kuidas te kõik toetate proua Jensenit nendes läbirääkimistes. nagu juba öeldud, me oleme selles küsimus, sellega juba mõnda aega tööd teinud, ma mäletan ka, et kümme aastat tagasi juba käsitlesin seda teemat ja siis püüti neid asju rakendada ellu vabatahtlikkuse alusel, aga see vabatahtlikkus ikkagi ei töötanud ja nüüd on viimane aeg meil võtta vastu mingi seadusandlus. üldiste välissuhete osas, kuidas tugevdada suhte, transpordialast koostööd Euroopa ja Aafrika vahel on välja antud teatis. see käsitleb ka lennuohutust, äh, maanteetransporti, meretranspordi alust, alast koostööd, need on kõik siis selles teatises sisalduvad teemad. ning teie ees on ka üks lubatud ettepanek, seda lubas veel asepresident Barrot, kuidas äh, lennuohutust finantseerida paremini homme võtab komisjon vastu otsuse tsentide koordinaatorite mandaadi pikendamise osas. ma sooviksin ka öelda, et ühe meie transpordikoordinaatori äkksurm oli meile kõikidele loomulikult šokiks tema oli just üks esimesi Euroopa transpordipoliitikale aluse panijaid. tema tuli välja esimese valge raamatuga transpordipoliitika osas ja tema tegi ka muudatused transpordi peadirektoraadis ning pani selle pea, selle transpordi peadirektoraadi tõsiselt tööle, sest enne seda oli tegu direktoraadiga, kus istusid ametnikud, kes pigem takistasid, takistasid transpordi arengut. nii et Karl, kes ootamatult suri, ta oli tõesti meie väga hea sõber, nii et me olime kõik šokeeritud, kui me kuulsime tema surmast. niisiis, me peame Karl Van Meeti ja ka härra Balaši asendaja tuleb siiski paika panna. selles küsimuses ei ole veel otsust võetud vastu, aga pärast teiega arutamist pikendab komisjon nende isik, nende koordinaatorite mandaate. nüüd mõned tehnilisemad küsimused tulevad ka teile arutusele, igasugused seadmed nii mere kui maanteetranspordis, siis te peate tegelema ka ühe väga olulise elemendiga ja nimelt üldise Euroopa merendusvaldkonna loomine, see käsitleb äh, laevade tasusid ning see lõppkokkuvõttes peaks looma niisuguse olukorra, kus Kopenhaagenist Pürreosele sõitmine mitte ainult veokiga, kuid ka laevaga võimaldab ikkagi seda, et me kogu aeg toimime, et igal pool on ühesugused teenused, teenused, mida pakutakse, on kõik sarnased ja on veel terve hulk teisi asju, mille osas on eh, transpordi peadirektoraat alati toetunud teie komisjonile ja oodanud te ja lootnud teie abi. ma siinkohal nimetaksin Galileod, äh, samuti äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude rahastamist ning samuti üsna poleemikat, suurt poleemikat tekitavat küsimust ja nimelt tööaeg maanteetranspordisektoris terve hulk väga kuumasid teemasid on nüüd teie ees, nagu te isegi näete ning koos kogu transpordi peadirektoraadi personaliga ootan ma vägagi meie edasist koostööd, mis jätkuva, mis loodetavasti toimub samasuguses koostöövaimus nagu eelmise transpordikomisjoniga, te olete tulnud välja väga paljude seadusandlike aktidega ning kõige olulisem on võib-olla see teie oma piibel, kus on kirjas kõik, millega sai hakkama eelmine, eelmine komisjon. tänan teid väga. jah, suur tänu, äh, peadirektor, selle tutvustuse eest Te tõepoolest äh, käite siin meie juures sageli ja me ootame ka omalt poolt meie edasist äh, koostööd. pidades silmas ühist eesmärki, nimelt äh, Euroopa transpordi parandamist, võttes arvesse ka kliimamuutusi ja muid laiemaid küsimusi nüüd aga äh, üks D-tähega algav sõna distsipliin. ehk siis kõnelejad võiksid äh, teha nii lühidalt kui võimalik, tulla välja kiiresti oma äh, põhiküsimusega, esmalt siis koordinaatorid, pärast liikmed. nii et palun pidage seda silmas, et võimalikult paljud saaksid siiski sõna võtta. kõigepealt äh, rahvapärast. ja palju tänu, härra esimees. ma olen rõõmus selle traditsiooni üle, et eh, koordinaatorid saavad kõigepealt sõna. Eh, ma sooviksin teid tänada, eh, päris kindlasti ei ole kerge ametiaja algul anda no, täielik ülevaade kõigest. ma usun, et me, me kõik oleme juba aru saanud, et tegemist on väga oluliste valdkondadega, ma sooviksin aga rääk-, rääkida kolmest asjast. kõigepealt ma leian, et eh, kõik need, kes puutuvad kokku maismaatranspordiga, eh, on juba Äh, kokku puutunud ka majanduskriisi mõjudega. Äh, kas komisjonil on äh, siin kavas anda uusi mõtteid, pakkuda välja ideid? seda oodatakse ka meilt kas meil on, me võib-olla ei oota mingeid uusi eeskirju, vaid võib-olla just mingeid ettepanekuid. seda esiteks. teine märkus puudutab aga suht-, kommunikatsiooni, sidet. viimase nelja-viie aasta jooksul on selles valdkonnas väga palju tööd tehtud ja äh, me tuvastasime ka valimiskampaania käigus äh, et äh, tegelikult väljapoole jõuab väga vähe meie tööst, kuigi me äh, pingutame tõepoolest ja me püüame inimestele näidata, mida me teeme, aga siin komisjonis ja parlamendis äh, me peaksime oma töö kujundama selliselt, et ka inimesed väljaspool saaksid aru, millega siin tegeletakse ja viimane märkus puudutab minu lemmikpeksupoissi nõukogu no, kas ei oleks asjakohane äh, kord mõelda ka selle üle, kuidas ikkagi äh, väga paljude heade ideede elluviimine, äh, millega nõukogu on ka nõusse jäänud, jääb ikkagi takerduma liikmesriikide tasandil, kas ja siit me jõuame küsimuseni, meie oleme mingid otsused vastu võtnud ja siis kõigepealt äh, püütakse leida erandeid, võimalusi nendest otsustest kõrvale hiilida äh, ja ma leian, et äh, see on väga oluline teema, millest tuleks rääkida. ja sellega kaasneb ka küsimus, et me peaksime kontrollima seda, mida meie otsustest on ellu viidud ma soovisin lihtsalt väljendada eh, oma eh, muret ja ma leian, et need on huvitavad aspektid, ootan teie seisukohta. Eh, palju tänu, härra eesistuja, härra peadirektor, tänan teid huvitava ettekande eest. Ehm, ka minul on kolm küsimust, esiteks lennuohutuse küsimused. me oleme väga keerulises olukorras, inimesed äh, lendavad, samas on äh, tegemist väga ohtliku valdkonnaga. ja äh, lennukid kukuvad alla kas arengud on kulgenud vales suunas, kas me peaksime tegema midagi teisiti? ja kas eeskirjad peaksid olema rangemad, mis võim-, kuidas oleks võimalik muuta Euroopa lennundus turvalisemaks, kuidas oleks võimalik paremini kontrollida lennukompaniisid, kuidas kaitsta paremini reisijaid? praegu valitseb suur ebakindlus selles valdkonnas siin on vaja suuremat selgust. teiseks, mida planeerib komisjon et transpordi keskkonnasõbralikumaks muutmise valdkonnas ja ma saan aru, et majanduskriis põhjustab probleeme, aga siin me ei saa lubada eh, seda, et keskkonnaküsimused jäävad eh, tahaplaanile. me peame mõtlema, kuidas on võimalik leida parimaid lahendusi siin valdkonnas. Eh, kuidas oleks võimalik minna üle keskkonnasõbralikumatele transpordisüsteemidele. siit tuleneb ka konkreetne küsimus seoses Rootsi eesistumisega. tuleks püüda kehtestada uus rangemaid eeskirju keskkonna osas. parlament on siin vastu võtnud terve rea otsuseid. sellest on arut-, Äh, et siis veel äh, kolmas punkt. siin on juttu olnud äh, transpordipoliitikast, see puudutab ka turismi. mis on siin uut oodata? mind huvitaks ka see, kuidas on lugu Sloveenia vinjettidega. tänan. tänan, härra Laikfried. Äh, Alde härrastajad. koordinaatoritele annan kolm minutit ja teistele kaks minutit. Eh, tänan ja tänan ka härra Roedet, kes eh, nõnda kiiresti tuli meie komisjoniga mõtteid vahetama. tõepoolest, tegemist on praegu keerulise eh, olukorraga, ka volinik ehm, Mm, vahetatakse välja. aga äh, on siiski asju, millega me ei tohiks üldse aega kaotada. meil peab olema äh, kiirelt välja töötatud uus äh, valge raamat ja sellega tuleb tegeleda. komisjoniga on meil juba põhiküsimused paika pandud, aga me peame siis transpordipoliitika vallas tegelema edasi pikema perspektiiviga, nii et ma arvan, et ka nõukogu kaasatakse eh, sellesse ja komisjoni seisukohad on siin loomulikult äärmiselt eh, olulised. ja teie lähenemine peab olema nii Euroopa keskne kui võimalik, ehk siis Euroopa huve silmas pidades, esiteks jätkusuutlikkus, jätkusuutlik transport nii majanduslikus kui ka keskkonna mõttes. nii et siin tuleb leida äh, sobiv tasakaal ja ma loodan, et äh, te äh, tegutsete siin nii nagu, nagu peab. teatises juba oli mitmeid huvitavaid punkte, ma arvan, et nendega tuleb edasi tegeleda, aga me tahaksime rõhutada ka turu avamist Euroopa turg peab avanema kõikide transpordiliikide osas. Te viitasite härra Van Veeri tööle, mina olen tema kaasmaalane. aga te teate, et iga kord, kui me püüame mingit lahendust leida, siis on kogu aeg komisjon ja parlament ühel pool ja nõukogu äh, nende vastas ja kokkuleppe saavutamine on alati väga vaevaline. tänan Dirk Roheliste nimel, härra Graemo. ja tänan selgituste eest. ma saan aru, miks te inglise keeles räägite kolm C-d, eesti keeles siis kolm K-d ja aga ma leian, et see on väga oluline, et te viitasite ka transpordi tähtsusele seoses kliimamuutusega üks kolmandik CO2 emissioonist tekib transpordis ja eh, siin oodatakse eh, järjekordset tõusu kolmekümne viie protsendi võrra lähiaegadel. Eh, see on veelgi suurem, kui te arvestate sellega, et kõikides muudes valdkondades tegelikult CO2 emissioone vähendatakse. kasutatakse majade soojustamist, tööstus vähendab emissioone Eh, see tähendab seda, et eh, tegelikult kui me ei suuda transpordivaldkonnas eh, võidelda kliimamuutuse vastu, siis me oleme kaotanud kogu lahingu. ma sooviksin viidata aga ka sellele, et nafta saab varsti otsa. kui meil on aga tuhande inimese kohta nelisada viiskümmend autot, eh, tei-, venelastel on vähem, hiinlastel veel vähem, aga kui nad eh, saavad nii palju autosid, kui, eh, kui meil on, siis tegelikult me võime lähtuda sellest, et ressursid saavad lihtsalt otsa. me peame muutma oma mõtlemist, kui me ei suuda takistada globaliseerumist. ja veel üks punkt. seitsekümmend protsenti kliimale halvasti mõjuvatest heitmetest pärinevad transpordist ja üks võimalusi, kus meil oleks võimalik protsesse mõjutada, eh, on ikkagi seotud rahaga vähemalt. vähemalt nelikümmend protsenti investeeringutest eh, transpordi tuleks suunata raudtee valdkonda, kuna see on keskkonnasõbralik. Eh, sellega peab arvestama nõukogu, kui ta soovib ikkagi saavutada ka oma kliimaalaseid eesmärke. ja parlamendi otsused peavad jõudma ka Euroopa seadusandlusesse. me teeme tegelikult väga palju ka rumalusi, näiteks Ühendkuningriik ekspordib sealiha, samas veetakse sinna sealiha ka sisse ja me näiteks ka kanaliha Euroopast eksporditakse Aafrikasse, seal seda müüakse odavamalt kui Aafrika kanaliha seal kohapeal. see on hullumeelsus, see on ka transpordipoliitika seisukohast rumal. siin on vaja muudatusi ja kui me võtame näiteks raudtee Berliinist Brüsselisse, eh, siis ma maksan üheksateist protsenti keskkonnamaksu, aga näiteks kui ma lendan lennukiga, siis ma keskkonnamaksu ei maksa. mida te teete selleks, et meil oleks aus konkurents? sest praegu on konkurents ebaaus. tänan. jah, tänan, Michael nüüd viimane sõnasoovija ja siis äh, saab härra Roteho vastuseks sõna, härra Fandalen. jah, tänan, esimees. ja ka äh, äh, suur tänu härra Rotele, kes tuli kiirelt meie komisjoniga mõtteid vahetama, ka mina härra Vermeeriga tegin palju koostööd äh, kaheksakümnendatel aastatel, räägin kolmest asjast. esiteks infrastruktuurist. praegu on tegemist äh, majanduslangusega ja ma loodan, et me saame siiski jälgida, kas kaasfinantseeritavate projektide rakendamist ei saaks kiirendada. see elavdaks majandust, järsku me leiame ka rohkem rahastamisvõimalusi, näiteks jõe navigatsiooni äh, projektid teiste hulgas. teiseks meenutaksin üht sõna, mida ma ei kuulnud enne, nimelt rakendus. meil on tarvis uusi reegleid, aga neid reegleid tuleb ka kõikjal korrektselt rakendada. näiteks äh, maanteetranspordi puhul töö ja puhkeaja küsimus, aga ka äh, ühistranspordi osas on palju probleeme, näiteks Itaalias on määratud äh, hulgaliselt trahve väikeste üleastumiste eest. nii et ma tahaksin, et jälgitaks äh, rakendamist ja ei moonutataks äh, konkurentsi. meie fraktsiooni, fraktsiooni jaoks on konkurentsivõime küsimus äärmiselt oluline. võib-olla on mõningatel reeglitel liiga Äh, rängad äh, tagajärjed. näiteks äh, Šoti saartel, kus öeldakse, et pühapäeviti peab siiski tagama praami liikluse, samas kui inimestel seda eriti tarvis ei ole. nii et kus on siin siis äh, põhjus, kas tuleb võtta arvesse olukorda tegelikult või lihtsalt rakendada mingeid reegleid, nii et palun, et pöörataks ka sellele tähelepanu. tänan, härra von Dalen. Äh, kõigepealt siis äh, annan sõna härra Rõõtale vastusteks ja pärast äh, saavad sõna teised liikmed. Uh, jah, suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada kõiki kolleege kes sõna võtsid, nad puudutasid küsimusi, mida ma tõepoolest oleksin pidanud ise käsitlema. härra Krošl viitas äh, selgelt äh, majanduslikult raskele orus, olukorrale praegu äh, transpordisektoris, ka eriti just kaubaveo osas ja me oleme pakkunud välja erinevaid meetmed ja on olnud ka algatusi lennunduse valdkonnas ja see, millele viitas ka härra Van Dalen, ka eh, sisevete transpordi valdkonnas. ja me oleme tegelikult jälginud eh, kõikide sektorite olukorda. ja meie eh, põhisõnum on siiski see, et ärgem pöördugem tagasi protektsionismi juurde. vaadakem e, iga olukorda eraldi, aga e, loogu, loobugem protektsionismist, mis e, siseturgu moonutab. rakenduse osas, millele viitasid ka teist päris paljud, siis tõepoolest meie eh, peadirektoraat edaspidist tööd eh, silmas pidades on täiesti selge, et me peame rakenduse osas rohkem jõupingutusi tegema eh, liikmesriikides seadusandluse rakendamise osas. ja praegu me tõesti tegeleme sellega raudteepaketi puha, puhul siin tuleb mitmeid raporteid, aga igal juhul äh, sellele küsimusele pööratakse siis edaspidi väga äh, suurt tähelepanu. teiseks, äh, mida ütles härra Krossel, mis oli ka äärmiselt oluline, lihtsustamine. ma arvan, et ka siin on veel päris palju ära teha. esimese raudteepaketi konsolideerimise osas, kuidas siis seadusandlust lihtsustada. ja sellega me ka tegeleme. kommunikatsioon on see neljas CV2 tähega küsimus ja ma arvan, et selles osas me peame tegema koostööd. on selge, et kõik, mida Euroopa Liidu tasandil head korda saadetakse ja mida kodanikud hindavad, tegelikult seda kõike ei tajuta kui Euroopa poolt äh, tulevana. ja selles on probleem ja Teie teate mm, parlamendiliikmetena seda isegi paremini kui mina. jah, laik-, nüüd me kõik teame seda probleemi vedelike, vedelikega. meil on ka ähm, äh, asepresident äh, Barro ja Trajani, kes äh, siis äh, lubasid, et äh, selles valdkonnas tuleb äh, ettepanek ja samas meil on tarvis ka tehnoloogiat, et sellega toime tulla. ja ma arvan, et Rajani ka äh, tuleb teiega rääkima, kui kõik need meetmed on paika pandud, siis lähinädalatel, lähikuudel. aga ma olen täiesti oma asepresidendiga selles osas nõus. on tõesti lubatud, et see reegel tühistatakse, aga samas me peame leidma võimalusi, kuidas seda siis teha, nõnda et äh, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ei hakkaks äh, neid reegleid äh, omamoodi rakendama. nii et siin tuleb lahendusi leida igalainereid jällegi oluline lubadus, meil oli siin ka kuulamine. aga Rootsi eesistumise ajal lähitulevikus ilmselt konkreetset ettepanekut ei tule. aga samas me peame tegelema siis kaalu ja mõõtmete direktiiviga, siin on ka veel mitmeid uurimusi tulemas ja kuulamisi. kui te mainisite äh, turismi ja kui oli juttu siis Sloveenia vinjetist, siis tõepoolest ka see on äh, teatud määral on tegemist siin või jagatud vastutusega siis äh, koos komisjoniga. ja ma tegelen tõesti selle küsimusega eraldi. seda ma võin teile öelda. edasi, härra Starks, äh, turu äh, avamine on äh, ka olnud üks selliseid väga olulisi osi integreeritud transpordipoliitikas mis puudutab selliseid üldiseid küsimusi transpordipoliitikas, siis ma arvan, et äh, järgmise kahe kuu jooksul äh, peame siis pidama põhjaliku arutelu äh, Eurovinjeti teemal, mis loodetavasti ei veni liiga pikale. me peame leidma konkreetseid lahendusi härra Alcadroy on ka äh, parlamendi poolt siin väga äh, äh, tõhusat tööd teinud ja nüüd me peame sellega edasi minema. härra Van Dalen infrastruktuuri programmide rahastamise osas meil on siin viissada miljonit aga ma leian, et ähm, meil, ähm, kuna meil oli siis äh, viis korda rohkem taotlusi kui vahendeid, siis see näitab, et tõesti siin on palju ära teha. tänan, härra Rüütel. meil on nüüd neli äh, sõnasoovijat. Mrs Ayala Sender, Mrs Foster, Mr. Kuhn, Mr. Grandes Pascual, Mr. Liberatsky and Mr. Kansian. I'm going to close the... ja sellega äh, sõnasoovijate loetelu piirdub, kui võimalik, äh, piirduge palun pooleteist minutiga, äärmisel juhul kahe minutiga. Te teate, et meil on vähe aega ja kui ma, ja siis on näha, kui ma selle haamri üles tõstan kõigepealt härra Kokk. ja palju tänu, härra esimees. härra Rõde, kas me võime oodata algatusi kolmes küsimuses, kõigepealt maanteeliikluse ohutus, teiseks äh, raskeveokite mõõtmed ja kaal ja kolmandaks tehniline järelevalve äh, Need on äh, olulised punktid intelligentsete transpordisüsteemide jaoks, tänan. härra Koh, tõesti suurepärane, olite väga lühike, härra Al-, Al-Kadri. Eh, mul ei lähe eh, väga palju aega. Eh, tänan härra Rõõte tänase ettekande eest Te andsite, te tegite väga hea kokkuvõtte minu arvates see valge raamat peaks olema äh, niivõrd äh, selge kui võimalik ja ta peaks olema ka seotud mingi konkreetse ajakavaga niimoodi et me ka teaksime millal üks või teine asi lõpuks juhtub ja kui me räägime nüüd eh, siis hindamisest, siis jätkusuutlik transport on suhteliselt probleemne hetkel, sellepärast et me ei ole oma, oma neid eesmärke saavutanud, seesama Eurovinjeti süsteem, see nõudis väga-väga palju pingutusi, et me saaksime lõpuks välja tulla mingisuguse piisavalt ambitsioonika seadusandliku aktiga, kuid tundub, et see on nüüd nõukogu tasandil blokeeritud, nendel ei ole mingit erilist soovi selle küsimus, selles küsimuses edasi minna. võib-olla me peaksime me ikkagi ühiselt mõtlema, kuidas nõukogud on, innustada selles vallas rohkem, rohkem edu saavutama. kas mõelda hindade peale või millele iganes, igal juhul on meil tarvis mõelda jätkusuutlikkusest ja seetõttu on mul ka üks küsimus selles vallas. komisjon peaks tulema välja ettepanekuga aktsiisimaksu arvestamise osas ning ma tahaksin teada, kui kaugel me selle aktsiisimaksu arvestamise seadusandlusega oleme. ning lõpuks tekitab mulle pisut muret ka veel küsimus, kuidas suurendada julgeolekut äh, lennujaamades kas tulevikus kavatseb komisjon kinni pidada ka nendest tähtaegadest, mis ta on ise paika pannud lennujaamade turvalisuse ju,, julgeoleku parandamise osas, kas see kuuekuuline periood jääb paika või, või muutub? jah, aitäh, härra Alkat-, Alkatroi ja nüüd proua Lichtenberg. Habe... mul on väga palju lühikesi küsimusi. kõigepealt ohtlikud laste istmed väikelastele ja beebidele. oktoobriks lubati vastavat uuringut, millal see valmis saab, siiski ka Rainarid. minu jaoks on see väga problemaatiline küsimus. ükski parlamendisaadik ei ole tegelikult kuulnud korralikku tutvustust sel teemal ja me oleme siin oma komisjonis arutanud, et see, siinkohal tuleb arvestada ka sotsiaalseid kulusid, mis tekivad liikmesriikides. kõige, enne kui oodata siit suurt edulugu, tuleb ikkagi arvestada, millised on ka seotud kulud. siin ma vajan eh, selget vastust eh, siis reisijate küsimus lennunduses on alustatud äh, juba viimase ametiaja jooksul diskussiooni äh, maabumisküsimustele, minul on selline mulje, et järjest rohkem inimesi ütleb, et äh, reisijate õigused tegelikult ei ole tagatud kolmandaks siis piloodid. üks uuring näitas, et piloot, pilootide äh, puhkeaeg ei ole piisav. ma leian, et see on ka küsimus, mida tuleb komisjonis kindlasti arutada. sellest on räägitud ka parlamendi viimase ametiaja jooksul, siis ehm, siseriiklikud lennuliinid, siin on samuti väga palju negatiivseid kogemusi, mida komisjon siin teha kavatseb, seda ma tahaksin kuulda, samuti ka seda, mida tehakse veoautode kontrollimisel, siin on väga palju probleeme seotud liiklusohutusega. tänan. meie liikmed täiesti üllatuslikult tulevad väga hästi oma ajaga toime. nüüd proua Ayala Sender, palun. jah, suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada pea, härra peadirektorit, härra Rütet, et ta tuli ja kogu selle info meile andis pöörand, pöördun tagasi lennuohutuse juurde ja nende rikkumiste juurde, mida, mis toi-, tunduvad toimuvat selles küsimuses äh, ning seetõttu me peame väga olulisena sai hoi- väga oluliseks pidama seda teemat minu arust me peame eelkõige paika panema kus kohas me lennuohutusküsimustes üldse seisame galileo programm ning selle va- selle raames vastu võetud otsused, on olemas kolm Galileo keskust, et teate kõikidest nendest keskustest, selle kohta on siin ka täna juba palju räägitud. ma olen kõige eelkõnele, kõigega nõus, mida enne räägiti Galileo kohta. minu arust kõik need küsimused, ohutusega seonduvad küsimused Neid tuleb väga tervest mõistusest lähtudes käsitleda. nüüd Aafrika, Aafrikas on igasugused kalandusprobleemid ja nüüd kaos, kaasneb veel, veel meretranspordi ohutuse probleem. mis, mida transpordi peadirektoraat ka TEN TENSide küsimuses edasi kavatseb teha ning kui me räägime nüüd turvalisusest, tervishoiust ja mugavusest, inimestel on igasuguseid probleeme ja tundub, et et nendega tegeletakse väga pealiskaudselt. minu arust me peaksime selle pealiskaudse lähenemise lõpetama. ja vaatama ka seda, kuidas erinevaid rakendusi lake, rakendatakse, me peaksime rakendused uuesti läbi vaatama ja tagama ka seda, et kõik need küsimused, mis on otsustatud, ka ellu viiakse. proua Ayala Sender, suur tänu ja nüüd proua Foster, suur tänu härra esimees, suur tänu, härra peadirektor, et te nii lühikese etteteatamisega tulite siia kaks lühikest punkti millele tahan tähelepanu juhtida esimene on just see vedelike küsimus lennukites minu arust äh, väga keeruline oli see seadus vastu võtta eriti see saja milliliitri nõue väga raske oli poest midagi osta sest et kõik asjad poes on sada kakskümmend viis milliliitrit nii et väga raske oli nendest sealt lahti saada ja mina ei hakkaks sellele enam aega raiskama sest tegelikult me oleme harjunud sellega et olukord on nüüd niisugune ja nüüd lennuõnnetuste küsimus minu arust meie meil euroopas on suhteliselt turvaline ja ohutu ohutu lennuliiklus meil on olemas sest meil on kogu aeg olnud vastavad ametid keda ei mõjuta mingisugused poliitilised otsused nende tegevus on olnud täiesti läbipaistev ja seetõttu me oleme alati õppinud õppinud ja õppinud ning kui on olnud lennuõnnetused, siis inimesed saavad tõesti teada, kuidas see toimub. ja ma tõstatan selle küsimuse sellepärast, et ma ei saa päris täpselt aru, kus kohta komisjon soovib selle küsimusega nüüd jõuda. olen ka natuke närviline, sellepärast et me peame nagunii juba lennuõnnetuste uurijad teevad väga lähedast koostööd nii lennukite tootjate kui teiste Äh, asjasse puutuvate gruppidega loomulikult paar lennuõnnetust on toimunud ja asja tuleb võtta väga tõsiselt ning seetõttu tahaksin ma näha kuhu täpselt komisjon selles küsimuses suundub suur tänu proua Foster härra Küün ja tänan härra esimees tänan härra peadirektor Rüütel järgmise ametiaja eesmärgid, raskuspunktid, mida te nimetasite, on äh, väga olulised, aga selleks kõigeks on vaja ka vastavat eelarvet. Äh, ja äh, kahjuks me pidime siin arutelul kindlaks tegema, et meie eelarved on kaheksa koma kolm protsenti vähendatud, see puudutab ka üle-euroopalisi võrgustikke ja praegu, kus maailma majandus kokku kuivab, kui meie vahendid vähenevad, eh, siis tegelikult on meil vaja investeerida, me ei või lubada seda, et eh, transpordikomisjoni eelarve eh, muutub lihtsalt selliseks kohaks, kus võetakse vahendeid majanduse elavdamise kavade jaoks mida meie omalt poolt saame teha selle heaks, et, et te, et meie eelarvet finantseeritaks piisavalt. ma usun, Äh, et siin võiks olla võimalusi, kas me peaksime tegema mingeid avaldusi, kas me peaksime täiskogu sellele tähelepanu juhtima. Äh, meil on vaja ikkagi saavutada oma eesmärgid ja selleks on vaja ka vastavaid vahendeid. tänan. suur tänu, härra Küün, härra Trigondas Pascual. suur tänu, suur tänu härra Rüütele täna tulemast kõik need projektid, mida te nimetasite, küsin lühidalt. esiteks, CENS, see, see oli tõeline unistus, me soovisime saada kakskümmend miljardit eurot, nüüd saame ainult kaheksa ning määratakse ka ümber need, kes nende projektide eest vastutasid, nii et Äh, keskpikas ülevaates, mis hakkab toimuma nende kolme kõige olulisema projektiga, mida me just äsja käsitlesime. nüüd Galileo. Äh, Galileo all ei ole mitte ainult kaks olulist projekti, tegelikult on kolm ja täiesti põhjendatud on küsimus, mis saab sellest kolmandast ning viimane küsimus. mis, mis, missugused on kogemused äh, selle äh, pardale mineku skänneriga, millest siin on nii palju räägitud? nii nüüd tänan eelkõneleja härra Liberatski. suur tänu, härra esimees. härra peadirektor, ma tahaksin teid tänada et enne valimisi veetsite te terve päeva pidatsedes arutelu Euroopa äh, transpordioperaatoritega see on väga keeruline ülesanne ja ma tahaksin teada, mida te kavatsete edaspidi teha, et äh, transpordi äh, töötajate, transpordioperaatorite töö muutuks lihtsamalt uutes liikmesriikides on väga suur hulk ühtekuuluvusfondi rahast kulutatud transpordi infrastruktuuridele, kuid ma mõistan, et äh, eraldiste kasutamine on olnud suhteliselt vähene ja projektid ei saa õigeaegselt valmis. kas te arvate, et teie peadirektoraat ja meie komitee komisjon, me võiksime sekkuda, võib-olla meie võiksime selle ülesande äh, regi peadirektoraadilt üle võtta ja uurida, mis toimub. suur tänu ja suur tänu, härra Liberatski. nii, nüüd on jäänud veel kolm kõnelejat, härra Kann, proua Tikau ja veel üks kolleeg, niisiis härra. suur tänu suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra peadirektor. mul on paar tehnilist küsimust. esiteks ohutuse osas. Te nimetasite konverentsi, mis äh, toimub kaheksandal septembril. võttes arvesse hiljuti tulnud, toimunud raudteeõnnetusi, kas te olete tulnud välja mingisuguste erakorraliste meetmetega ohutuse parandamiseks ning teine küsimus on TENSide plaan kahe tuhande üheksandaks aastaks. ma näen, et siin on ühte-teist välja jäetud, on valitud väga vähe projekte, suurem jagu projekte on tagasi lükatud igasuguste tavaliste tavaliste ettekäänetega. olgem, olgem ausad, projektid lükatakse tagasi sellepärast, et eelarve on väike. kas te tahate, kas on võimalik neid projekte siiski hiljem läbi viia? minu arust need kahe tuhande üheksandaks, kahe tuhande kümnendaks aastaks ette jääva, planeeritud projektid on äärmiselt olulise tähtsusega meie eh, majanduse jaoks, me peame neid ikkagi, ikkagi finantseerima kümme, kakskümmend protsenti rahastamist tuleb ainult Euroopa Liidust, ülejäänud rahastusvahendid on teistsugused. kas me võiksime uuesti pöörduda nende projektide tagasi poole ta,, ta, projektide juurde tagasi? suur tänu, nüüd on sõnu proua Tiika. tänan, härra esimees. mina tahaksin teada järgmist. missugused on arengud ühtse merenduspoliitika vallas ning missugused on arengud Äh, raudteetranspordi vallas me teame, et infrastruktuurid nõuavad väga suurt, suuri investeeringuid, arvestades praegust majandus- ja finantskriisi on liikmesriikidel ja ettevõtetel rahastada väga raske. niisiis, missugused on meetmed, mida te planeerite võtta infrastruktuuride toetamiseks ja ma puudu-, ma pean siin silmas kõiki transpordi infrastruktuure ja veel üks küsimus. võib-olla oleks kõikidele kolleegidele kasulik, kui me saaksime natukene informatsiooni selle kohta, kohta, missuguses staadiumis on läbirääkimised kolmandate riikidega transpordi vallas. meil on mandaat läbirääkimiste pidamiseks, meil on ka nõukogu otsus, aga oleks väga hea saada selles küsimuses ka natukene teavet. ma räägin, räägin eelkõige lennunduslepingust Mehhikoga, aitäh! suur tänu, proua Tikau ning viimane, kuid mitte kõige vähem tähtis sõnavõtja proua Bilbeo Barandika. suur tänu, härra esimees, esiteks tahaksin pöörduda härra Ruute poole, võttes arvesse finantskriisi Euroopa tasandil räägime me ikkagi paljudest projektidest ja paljudest projektidest, mis on olnud edukad, aga ma mõtlen, et me peaksime, me kuulsime ka täna hommikul, et eelarves on tehtud väga suuri kärpeid, aga ma ei näe mitte mingisugust juttu selle kohta, kui nii palju tehakse eelarvekärpeid, kuidas see siis mõjutab neid projekte. selles projektide nimekirjas toimus iga, puudus igasugune mõjuhinnang, missugust mõju avaldavad need projektid Euroopa praeguses majanduses ja missugune on mõju, kui need projektid ei teostu. nii et minu arvates see oleks väga oluline, võib-olla tuleks lausa luua eraldi komitee või töörühm, kes hindaks, missugune on nende projektide mõju praeguses praeguses kriisis ja minu arust me ikkagi ei peaks kärpima raha nendelt projektidelt, sellepärast et need on äärmiselt tähtsad. ning praeguse kriisi ajal me peaksime püüdma nii hästi koordineerida otsuseid nende projektide küsimuses, nii, nii palju kui võimalik me oleme siin rääkinud palju koordineerimisest, aga me peame mitte koordineerima ainult projekte, vaid ka projektide tulemusi ja just nimelt nende projektide tulemusi, mida te ka täna siin nimetate nimetasite. kolmandaks tahaksin nimetada, et komisjonist tulevate ettepanekute hulgas peaks olema ka mingisugune niisugune püüdlus, millega nad innustaksid liikmesriike äh, leidma mingisuguseid uuenduslikke vahendeid CO2 heitmete vähendamiseks ning innustaksid liikmesriike kasutama rohkem keskkonnasõbralikku energiat. see, need oleksid kõik tulevikuprojektid pra-, tundub, et praeguses krediidikriisis kõik liikmesriigid püüavad vähendada hoopiski kulutusi niisugusele keskkonnasõbralikule energiale ja saastamise vähendamisele, aga see ei sobi mitte. samuti va-, rääkides mereturvalisusest, vaadakem, mis toimub Somaalias. mina tulen Baskimaalt ja see, mis toimub Soma Somaalias, puudutab meid otseselt, sest et väga palju meie kaubaveod käivad just seda teed pidi, nii et ma loodan, et sellega ikka tegele-, tegeletakse hea, aitäh, suur tänu, proua Bilbao, meil on tõesti väga palju-palju probleeme, kõik on vaja, vajavad lahendamist, aga nüüd palun, härra peadirektor jah, aitäh, härra esimees. niisiis, ma katsun väga kiiresti vastata. võib-olla püüan olla natukene üldisem oma vastustes. ma arvan, et komisjon ja tra-, komisjon ja teie komisjon siin, me peame ühiselt võitlema selles suunas, et saaksime infrastruktuuride jaoks rohkem raha. ning me peame tagama ka selle, et in-, investeeringud infrastruktuuridesse, mitte ainult selle finantsperspektiivi jooksul, vaid ka järgmise jooksul, suureneksid üldiselt sellepärast, et meil on tõsiselt puudu investeeringutest infrastruktuuridesse ning äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude teemaline roheline raamat käsitleb ju ainult infrastruktuure investee- investeeringuid infrastruktuuridesse ja investeeringuid just intelligentsetesse infrastruktuuridesse sellepärast et minu jaoks intelligentne infrastruktuur see tähendab üksiti heitmete vähendamist see tähendab süsteemi tõhusamat kasutamist ja see on väga olulise tähtsusega tuleviku äh, transpordipoliitikates nii selles, selles parlamendis kui ka komisjonis. ma olen juba üsna kaugele läinud sellest, mida ma tegelikult oleksin pidanud rääkima oma pädevuse piirides. mina olen äh, ametnik, ma ei ole poliitik ning ma olen volinik Tajani esindaja siin ning teataval määral käsitletakse tuleviku, oli siin väga palju käsitlemisel niisuguseid tulevikupoliitikaid, millele mina lihtsalt ei saa vastust anda, sellepärast et selles küsimuses ots-, teevad otsuse, äh, teeb otsuse poliitikute kolli-, kolleegium, meie nõustame küll volinikke ja poliitikuid, aga nemad lõppkokkuvõttes otsustavad. nii et mingitele küsimustele ma teatava, ma ei saa vastust anda. ma saan vastata nendes piirides, missugused on mulle ette antud instruktsioonid. mitte ainult, et ma oleksin et ma kuulaksin kõike ära, kõike ära, mis te siin räägite, aga ma kannan ka asepresident Tajanile kõigest siin kuuldust ette, see on väga olulise tähtsusega. võib-olla katsuks nüüd konkreetsemate punktide juurde minna. esiteks, mis puudutab tulevast seadusandlust, olgu siis mõõdud ja kaalud, olgu need tehnilised erinevad tehnilised küsimused, autode tehniline, tehniline ülevaatus, need on küsimused, mida otsustab mida praegune komisjon enam ei otsusta, sellega hakkab tegelema uus ametisse määratav komisjon, tegevuskavad ja kuuekuulised tähtajad lennujaamadele, sellele küsimusele ma kahjuks vastata ei saa, ma võin anda teile vastuse individuaalselt, on üsna selge, et me jätkuvalt võitleme kulutuste ühtlustamise suunas, see on väga selge. proua Lichtenberger, ma kuulsin, et siia tuleb Patrick Odu ning tema uuris just neid laste turvasüsteeme ja laste turvavahendeid ning tema tõenäoliselt oskab ka laste turvatoolide ja kõikide niisuguste asjade osas täpse vastuse anda. olen, praegu ma oskan rääkida ainult sellest, mida on ka ajalehtedes kirjutatud. ma olen teiega igati nõus, et Patrick Kudu ja mina, me käisime koos Ühendriikides eelmisel nädalal, seal me rääkisime ka lennupilootide väsimusest, sest et on ka üks uuring, mis ütleb, et sellega peab tegelema, aga sea-, samuti selle seadusandlusega hakkab jällegi uuest, uus komisjon tegelema. siis uue komisjoni, uus, uue komisjoni ametis olemise aja jooksul siis proua Ajala Sender, meil jätkuvalt on olemas ettepanek piiriüleste rikkumiste kohta, see ettepanek on meil arutusel ning ma ütleksin, et hoiame pöialt, et Lissaboni lepe võetaks vastu ning see tagaks meil, võimaldaks meil ka seda, seda ettepanekut teisiti käsitleda Galileo osas. see kokkulepe peaks lubama seda, et kolmas Galileo keskus hakkab äh, tegutsema, aga küsimus on praegu kuludes ja kes kannab need kulud, see on veel lahendamata, aga üldine kokkulepe kolmanda keskuse osas on olemas. ma pean vabandama, võib-olla ma nüüd ennast natukene arusaamatult väljendasin, mis puudutab koordinaatorite osas. see ettepanek, mis uue, vana parlamendi ette varane parlamendile esitati, see vaadatakse uuesti läbi, härra Seki nimetatakse uueks koordinaatoriks, millega te tegelikult ka kokku lep-, juba nõustusite. kahte koordinaatorit kahjuks ei ole võimalik enam ametisse määrata, sest Van Miet ja Balas ei ole enam äh, kättesaadavad läbirääkimised kolmandate riikidega, sellest me oleme teid kogu aeg teavitanud ja seda me ka teeme edaspidi, ma ei hakka siin rääkima üksikasjaliselt läbirääkimistest Mehhikoga, Kanadaga lõpetasime läbirääkimised edukalt, oleme asut-, alustanud teist vooru Ühendriikidega, peame läbirääkimisi Balkani riikidega ja nendest küsimustest me teavitame teid korrapäraselt, seda küsis vist proua Tikau. nüüd proua Bilbao. mina ei tahaks nüüd enam hakata taastuvenergiast rääkima, sellepärast et ma olen siin juba nii kaua olnud ja see on väga pikk teema, ma ei jõua seda täna enam käsitleda, aga üldiselt olen teiega nõus, me peame kogu aeg avaldama survet, et selles vallas kasutatakse järjest uuenduslikumaid ja uuenduslikumaid vahendeid. aga üldiselt on energia, on transpordi peadirektoraat olnud suhteliselt edukas konkreetsete projektide käivitamisel Galileo erinevad heitmete vähendamise projektid, lennujuhtimise korraldus ja nii edasi. Need on mõned üksikud näited ainult sellest, mida meie peadirektoraadina oleme saavutanud, nii et me käivitasime alguses teadusuuringud ja lõppkokkuvõttes jõudsime tehnoloogiliste uuendusteni Euroopa Liidu tasandil. nii et selles vallas on meil tegelikult päris häid tulemusi ette näidata proua Foster. ma olen teiega igati nõus, et mis puudutab õnnetuste uurimist, siis väga tõsiselt tuleb vahet teha selle ametkonna vahel, mis annab välja ohutuslubasid ja selle ametkonna vahel, kes viib läbi uurimist ma arvan, et me oleme üsna hästi identifitseerinud mõned Euroopa tasandil mõned niisugused süsteemid, aga väga oluline, et on see, et neid kahte rolli ei tohi segi ajada. peab alati olema õnnetuste uurimisamet või organ, mis on täiesti sõltumatu, sellel teemal tuleb kindlasti veel edasi mõelda. härra esimees, võib-olla ma nüüd lõpetaksin oma vastused siinkohal ja ma annan teile kindlasti veel põhjalikuma vastuse majanduse taastamise programmi kohta TENSide kohta ja veel mõnegi teise teema kohta, kuid nüüd koha, nüüd tahaksin ma teid tänada kõikide huvitavate küsimuste ja teie panuse eest ning kogu tänasest koosolekust räägin ma ka, annan ülevaate volinik Dajanil. suur tänu, härra Reuter siia tulemise eest. nüüd kohe läheme edasi äh, koordinaatorite koosolekuga, muude küsimuste all mul midagi ei ole. lihtsalt meenutuseks, et meie komisjoni järgmine kohtumine toimub esimesel septembril kell viisteist null null ja jätkub teisel septembril äh, kui tuleb ka äh, siia peasekretär nii et äh, suur tänu äh, siia tulemise eest, täname ka tõlke. viis minutit pausi ja äh, seejärel jätkame.